teada anda ka seda, et koos äh, ülemkogu esimehega allkirjastab president teisipäeval neli äh, seadusandlikku teksti, äh, mis võeti vastu vastavalt tavapärasele õigusandlikule korrale ja kõik need eelnõud pannakse ka tänase istungi protokolli, nii palju teadaannetest. Läheme nüüd päevakorra vastuvõtmise juurde